So welcome everybody to tere tulemast kõigile sellele meie komisjonide ühiskohtumisele Majandus-Rahanduskomisjoni ja kodanikuvabadust õigluse ja siseasjade komisjoni kohtumisele. mul on väga suur au seda kohtumist koos aseesimees Karl Belchiga juhtida me leppisime nii kokku, et majanduskomisjon juhib siis kõigepealt esimest äh, raportit ja sellega seondunud arutelusid ja siis võtab üle libekomisjon. Läheme esimese päevakorrapunkti juurde, päevakorra kinnitamine. nagu ma aru saan, kellelgi märkuseid selle kohta ei ole, loeme siis heakskiidetuks ja läheme edasi kohe päevakorrapunkti juurde number kaks. nimelt äh, siis muudatusettepanekute läbivaatamine raporti puhul, mis puudutab rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist. sellel raportil on meil kaks raportööri, üks majanduskomisjonist, kelleks on äh, härra Karinš Rahvapartei lidadest ja siis äh, libe komisjoni poolt äh, proua Sargentini roheliste esindajana. ja ma tahaksin nüüd kohe andagi sõna härra Karinšile, kes on kusagil saalis ja härra Karinš, teil ongi nüüd sõna. suur tänu, härra esimees, tere hommikust kõigile ja head jätku neile, keda ma veel ei ole kohanud uuel aastal üritan anda endast parima ja poliitiku jaoks teha lühidalt. kõigepealt suur tänu muudatusettepanekute eest, mis on esitatud, neid on kuskil viissada nelikümmend seitse. seega mitte ületamatu hulk ja hea uudis äh, on see, et äh, need ei äh, puuduta kõike päikese all, vaid on kontsentreerunud väga konkreetsetele asjadele ja ma arvan, et me suudame jõuda suhteliselt hea konsensuseni ma tahaksin keskenduda peaasjalikult kolmele valdkonnale, probleeme on küll rohkem ja ma eeldan, et teised kolleegid tõstatavad neid teisi ja panen kõik siin ilusti kirja. aga kõigepealt eh, tegeliku eh, tulusaaja register, see puudutab kahekümne üheksandat ja kolmekümnendat artiklit Need on siis äh, muudatusettepanekud alates kolmesaja kaheksakümne viiendast muudatusettepanekust. hea on see, et äh, siin on saavutatud suhteliselt hea konsensus selle kohta, et peaks olema Euroopa register äh, tulusaaja osas ja on hea, et meil on konsensus selle osas, et seda registrit on vaja. aga probleemid on selles ja seda muudatusettepanekud ka näitavad, et on erinevusi selle kohta, et kud, milline see register tegelikult peaks välja nägema meil on äh, kaks äh, isikut, meil on äh, ettevõtted ja siis trustid ja loomulikult on kokkulepe saavutatud selles osas, et mõlema osas oleks meil vaja registrit, aga probleem tekib ja see on ka muudatusettepanekutest näha, et keeg-, kõik ei ole sugugi veendunud ühiselt sellest, milline peaks olema juurdepääs nendele registritele nii et ma ütlen veel kord, et konsensus on saavutatud selles osas, et need registrid peaks looma nii ettevõtete kui ka trustide jaoks ja kõik ütlevad, et äh, sellised ettevõtted nagu pangad, kasiinod, äh, nendel peab olema juurdepääs, nii nagu ka pädevatel asutustel, Maksuametid, Interpol ja nii edasi. mitte keegi seega siis äh, ei ole vastu sellele, et äh, see peaks olema juurdepääs sellisele registrile. aga küsimus on, et kas äh, ka tavalisel inimesel peaks olema juurdepääs sellele või mitte. ja siin on nüüd äh, arvamused läinud lahku, on neid, kes arvavad, et see, see juurdepääs peaks olema piiratud siis ainult ettevõtete puhul, on neid, kes arvavad, et piiratud nii ettevõtete kui ka trustide puhul aga sellest asjast me räägime kindlasti variraportööride kohtumisel. me peame ära kuulama äh, ka andmekaitsealased ekspertseisukohad, arvestades direktiivi lõppeesmärki, milleks on ju rahapesu äh, ja finantskuritegevuse vastane võitlus, kas selle lõppeesmärk äkki, kas sellesse lõppeesmärgi panustab äh, see, kui need registrid oleksid piiratud juurdepääsuga, see on siis äh, debati aluseks. mis on aga positiivne, et me ei pea enam rääkima sellest, kas sellist registrit on üldse vaja ja ei pea rääkima seda, et kas neid on vaja ettevõtete või trustide või mõlema jaoks. me ei pea rääkima sellest, et ähm, kas pädevad asutused peaksid oma juurdepääsu, see kõik on positiivne, see on juba selge. küsimus on nüüd selles, et kas avalikkusel peab olema juurdepääs äh, nendele registritele, nii ettevõtete kui ka trustide puhul. nüüd teine punkt, ma tahaksin rääkida äh, riski hindamisest Euroopa Liidu tasandil. see on artikkel kuus muudatusettepanekud alates kahesaja neljakümne viiendast tundub, et siin on samuti saavutatud konsensus selles osas, et komisjon peaks vastutama Euroopa tasandil riski hindamise eest, kuid on esitatud mõningaid muudatusettepanekuid ja need tuleb minu meelest veel üle vaadata. nimelt, et kui suur on komisjoni pädevus äh, rakendusaktide vastuvõtmisel äh, olemasoleva seadusandluse toestamiseks äh, vajaduse kohaselt nii et terve rida on näiteks härra Palts ja härra Kiigold esitanud muudatusettepanekuid selles osas nii et komisjoni pädevuste ulatus äh, rakendusaktide puhul Euroopa üles, äh, Euroopa tasandi riskihindamise osas ja siis veel üks küsimus, mis tuleb äh, lahendada. nimelt, kui avalikud on need hinnangud ma olen täiesti nõus muidugi sellega, et avalikkust tuleb teavitada selle kohta, kus on kõige tõsisemad riskid maetud, aga Äh, siiski, ähm, kui äh, täpselt seda reguleerida, näiteks et äh, kas siis, kui mõni riik on suurema riski ohver kui teised, kas me saame seda paljastada. kui mõni ettevõte mõne riigi sees on problemaatiline, näiteks mõni kasiino on problemaatiline, kas me tahame, et see jõuaks avalikkuse ette, sest see kõik on ju tegelikult üsna selline delikaatne info, nii et küsimus, et kui suures osas me tahame üldse sellist avalikustamist, ma kujutan ette, et on isegi Euroopas riis, riike, mis on riskantsemad kui teised, kindlasti on tööstussektoreid, äh, mis on riskantsemad ja tööstussektorite sees, näiteks nagu kasiinosektoris on ettevõtteid, mis on suurema riskiga ettevõtted kui teised, nii et see tekitab ilmselt äh, äh, arutelusid ja kolmas teema, millele ma keskenduksin, on selle asja ulatus, teine äh, ja neljas artikkel sada seitsekümmend kuni kakssada muudatusettepanekut. praegu pangad, audiitorid, äh, äh, hasartmänguettevõtted ja nii edasi, need on kõik selle ulatuse all. on tehtud mõningaid ettepanekuid, et seda ulatust tuleks laiendada ja haarata äh, sinna ka siseriiklikud keskpangad, Euroopa Investeerimispank, ühtne järelevalvemehhanism juriidilised ja füüsilised isikud äh, profispordi äh, valdkonnast. ja tõesti tekib küsimus, et kas see ulatus peaks olema nii lai. mina ise olen suhteliselt skeptiline et kujunevad veel välja, et äh, me peaksime haarama sisse ka sellised ähm, Euroopa superinstitutsioonid, nagu seda on investeerimispank, kas me saame üldse potentsiaalselt rääkida siin rahapesuriskist, eh, samamoodi nagu ka keskpankade puhul, see tekitab ikka tõsist ebamugavust mul mõelda, et kui me üldse mõtlemegi, et keskpangad võiksid meil olla eh, rahapesus süüdi. aga tõesti, osad sektorid, eh, see on täiesti võimalik, näiteks nagu siis hasartsmänguettevõtted, me võiksime jätta liikmesriigi kätesse selle otsustada, et kas mõned hasartmängu sektori esindajad on suurema riskiga või, või mitte ja ma olen öö, seda meelt küll, et mõned liikmesriigid öö, võiksid saada endale öö, õiguse öelda, et see või teine hasartmängusektor ei öö, peaks minema äh, siia alla, mina, mina muidugi hasartmängudest eriti ei tahaks rääkida, ma ka ükskord äh, panin kakskümmend dollarit mängu, kõik kaotasin, äh, nii et äh, ma ei tea, aga no näiteks Iiril hobusõidu äh, äh, ajamiste puhul äh, kihlvedude tegemine võib-olla ei peaks minema sinna, ma ei tea, aga ma arvan, et liikmesriigid peaksid ise selle otsustama, mul ei ole õrna aimugi nendest asjadest. aga mulle tundub, et mu sisetunne ütleb, et näiteks Iiri valitsus peaks võidus, võiduajamiste osas öö, ähm, otsustama. nii et öö, ähm, loomulikult argumente on mõlemalt poolt ja see on asi, mida tuleb arutada ja jõuda kokkuleppele. andmekaitsest võiksin ma veel rääkida. meil ei ole ilmselt äh, see, kui proua Ladford ütleb aga midagi ilma öö, äh, mikrofonita, kõneleja jätkab, andmekaitse selles osas väga palju muudatusettepanekuid ei ole aga ma ei tahaks laskuda siin äh, sügavamatesse detailidesse, vaid ütleksin veel nii palju, et ma ootan huviga koostööd kõikide variraportööridega. ja teiseks ma tahaksin rõhutada seda, et ma arvan, et meie võimalused on siin praegu suhteliselt head. meie eesmärgiks peaks olema konsensuse leidmine, et see raport oleks parlamendis üksmeelne ja et see annab meile väga head võimalused sellisel juhul läbirääkimisteks nõukoguga. ja ma arvan, et mida kiiremini me selle konsensuse juurde jõuame, seda parem oleks, mina tõesti tahaksin, et me veel selle mandaadi ajal selle protsessi käima lükkaksime ja vabandan üle aja kõnelemise eest. suur tänu, härra Karinš, ütleb härra esimees. nüüd saab sõna proua Sargentini, kes on siis liberaportöör, sõna suur tänu, härra esimees, jätkaksin sealt, äh, mida ütles juba härra Karinš ja mainiksin omalt poolt kolme asja üks puudutab sedasama äh, registrit äh,, siis äh, tegeliku tulusaaja kohta ja väga paljud sotsiaaldemokraatide, liberaalide ja kuue ja minu enda fraktsiooni muudatusettepanekud on julgustavad, isegi mõnede liikmete äh, muudatused Rahvapartei seast on äh, lootustandvad, et meil on vaja avalikku registrit, äh, see läheks vastu G, see läheks kokku G kaheksas vastu võetud otsustega äh, see, me, kui me saaksime rohkem kaitsta oma eraelu, oleksime me ilmselt rohkem valmis avalikustama seda, mida me teenime ja mis on meie palgalehel kirjas, aga ühesõnaga mina toetaksin kindlasti selliseid avalikke registreid, kuid ähm, see ähm, on asi, mida tuleb veel arutada ja teen seda ka meie äh, kaasraportööriga. nüüd teine asi on andmekaitse on oluline, et meil oleks äh, siin selgus äh, nende ettevõtete puhul, kes kindlasti lähevad äh, selle alla, ehk kõik teis-, need ettevõtted, kasiinod, hasartmänguettevõtted ja nii edasi, kes rahapesu direktiiviga peavad sammu käima, et kuidas seda kõike ühtlustada andmekaitse seadusandlusega, seda, sellest kõigest praegu räägitakse. härra Karinš ja mina oleme esitanud mitmeid muudatusettepanekuid selgitamaks seda, kuidas Need kaks äh, seadusandlikku eelnõud on teineteisega seotud. Sofi Intvelt äh, on esitanud väga häid äh, muudatusettepanekuid ja eriti seda, mis puudutab andmete salvestamist. selles osas me ei, ei ole ise midagi öelnud ja seega on selgitused siin väga teretulnud. proua Boskurt ja proua Makovei on esitanud muudatusettepanekuid mis viitavad vilepuhujate kaitsele, ka see on minu meelest äh, väga oluline. In-, vigade tegemine on inimlik, aga oluline on see, et meil oleks süsteemi sees võimalik siiski tagada see, et keegi on äh, vilepuhuja või informaator ja et teda siis selle peale ei nülitaks Äh, minu küsimus variraportööridele on see, et kas te olete rahul nende muudatusettepanekutega, mille kaasraportöörid on teinud andmekaitse osas, ähm, nimelt ähm, äh, Sofii Netvelt äh, ja Frank Engel on ainsana esitanud muudatusettepanekuid, mis ei ole vastavuses sellega, mida meie praegu ette oleme näinud aga rohkem ei ole meile risti vastu minevaid muudatusettepanekuid, nii et küsimus on, et kas te olete selle peale mõelnud, kas see on nüüd valmis läbirääkimiste lauale panemiseks või olete te hoopis äh, teistpidisel seisukohal. nüüd äh, poliitikaga tegelevate inimeste nimekirjad, me oleme kaasraportööriga teinud ettepaneku liikmesriikidele anda ülesandeks äh, nende nimekirjade koostamine, et aidata teisi liikmesriike nende nimekirjadega, teised on seisukohta toetanud. härra Watsoni sõnastus on isegi täpsem kui see, mida on öelnud komisjon, siin on öeldud, need on inimesed kes on äh, poliitikaga tihedalt seotud, äh, selle asemel, et öelda, et inimesed, kellel on ilmselt äh, tugevad seosed või lähedased seosed poliitikaga, see on see sõnastus, mille osas me ise oleme juba ka kaasraportööriga teinud ettepaneku asja parandada, komisjoni esialgset sõnastust siis. ja minu lõppmärkus ette on nähtud variraportööride kohtumine järgmisel nädalal Strasbourgis kell kaheksateist null null. ma ei tea, kas see kutse on välja saadetud, see puudutab siis mõlemat komisjoni, aga ma arvan, et äh, pange kirja, saame siis seda arutelu jätkata ja jõuame äkki kompromissideni selleks, et see asi äh, kulgeks kiiresti. suur tänu! suur tänu teile, proua Sargentini. variraportöörid. saavad järgmisena sõna. kõigepealt härra Siimon äh, majanduskomisjoni nimel. suur tänu, härra esimees kõigepealt küsimus registrite kohta, avalik või mitteavalik? kõik teavad, et mina majanduskomisjonis, kui me seda küsimust arutasime, ütlesime, et meil on õigustatud ootus, et me saaksime näha neid nimekirju, täpselt samamoodi nagu me nõudsime seda ka oma koduriigis kinnistusraamatute ja teiste sarnaste registrite puhul meie fraktsioon aga veenis mind, et tähtis on selles küsimuses äh, tagada läbipaistvus ja sellepärast toetame meie avalikke registreid, selliseid registreid, mis oleksid avalikud kõigile ja siin ei peaks olema mitte ainult Äh, tegelikud tulusooja, saajad äh, äriühingutena kirjas, vaid seal peaksid olema ka sihtasutused, trustid, äh, võlausaldajad ja nii edasi. kõik, kes tegelevad raha haldamisega ja sa, me tegime ka vastavad muudatusettepanekud. mis puudutab seda raportööride esitatud küsimust, et jäetakse teatud, teatud valdkonnad välja, nagu näiteks hasartmängud, tahaksin korrata seda, mida ütlesin juba juba majanduskomisjoni koosolekul, kui me seda küsimust arutasime teatud valdkondades, näiteks hasartmängude puhul, Saksa loto puhul, lotomängude puhul näiteks on meil riiklikud seadused, mis on äh, paika pannud sellised sätted, millega tegelikult rahapesu on muudetud võimatuks. minu koduriigis on tõesti niimoodi, et kui võidetakse tuhat eurot või rohkem, siis tõesti tuleb alati ka selgelt välja tuua see pangaarve, millele äh, kanti raha ja kes on selle omanik. ja sellepärast peame me hoolitsema selle eest, et kui liikmesriigid on teatud valdkondades juba hoolitsenud selle eest, et rahapesuriski peaaegu ei olegi või on see väga väike, siis ei pea me siis mitte midagi ette võtma. jah, otse loomulikult võime me öelda, et äh, siis nendes valdkondades võib siis liikmesriik ise otsustada, kas ta lihtsustab seda valdkonda veelgi või jätab selle täiesti sellest äh, äh kohaldusalast välja mis puudutab nüüd neid poliitikaga tegelevaid isikuid ja nende registrit, siis ettepaneku, mille puhul saan aru, et see läheb palju kaugemale kui see, mida nõuab meilt see finantstegevusega tegelev rakkerühm. tegemist on tõesti äh, Äh, poliitikaga tegelevate inimestega, siis tuleks endalt küsida, et miks me üldse oleme need inimesed kaasanud. me ütleme, et tegemist on inimestega, kelle puhul rahapesurisk on suurem, nende puhul tekivad teatud probleemid, teatud huvid, mistõttu me ei saa rahapesu välistada. ja mina isiklikult ei ole nõus sellega, et me tooksime ainult meie valdkonnas tegelevate inimestega välja selle riski. kui me midagi sellist sisse kirjutame, siis me ei ütle Euroopa kodanikele, et meie oleme paremad, võtke meie eest eeskuju, vaid otse vastupidi, meie puhul on eriti vaja kontrollida. ja kui ma nüüd vaatan, kus raha pestakse, kus pesti raha viimase kümne, kahekümne, kolmekümnenda aastal, ükskõik kas minu koduriigis või üldse Euroopa liikmesriikides, siis tõesti vaadake natuke. Vatikan näiteks. vaadake, mis toimub Vatikani pangas. seal praegusel hetkel luuakse ju korda majja just selles osas, mida viimase kahekümne, kolmekümne aasta jooksul tehti. seal käis korralik rahapesu, sellest on avalikult juba paarkümmend aastat räägitud. miks eh, peaksime me näiteks kirikud välja jätma? miks me jätame kõrgetel majanduslikel kohtadel olevad inimesed välja? praegusel hetkel räägime me ja ajakirjanduses jõulude ajal oli see ka kirjas, et Saksa ettevõtted müüsid relvi Kreekasse ja maksid altkäemaksu Kreeka ministritele ja jällegi, seal oli ka rahapesu ilmselgelt äh, tõestatud. nii et nüüd ma küsin endalt, et kui kõik need liikmesriigid, kellel on probleeme, ja vaatan, äh, kuidas majanduses on ohud tekkinud rahapesuks ja kui vaatan, mis on toimunud Saksa majanduses, eriti ehitussektoris ja taristuga, kõik need projektid kolmandates riikides, ma ei hakka siin nimesid välja tooma, kus on tõesti saadud väga häid lepinguid, need projektid on lõpetatud ja need ettevõtted kõik kinnitavad, et äh, mitte midagi ei olnud, aga samas, kui vaadata täpsemalt, siis on näha, et rahapesu toimus seal ja sellepärast ma küsin, miks need ähm, tüübid on välja jäetud ja ma ei saa nüüd aru, miks on siin meie registrisse pandud ainult need eriti äh, austust väärivad inimesed ja miks on kõik ülejäänud välja jäetud? ma saan aru, et rakendamine muudab selle veel äh,, et rakendamine sellisel puhul ei ole kerge, aga ma ei taha nüüd öelda, et me jätame poliitikud välja, ei, ei, aga me peaksime nendele lisama ka ülejäänud valdkonnad, ülejäänud valdkonnad, kus kontroll on eriti vajalik. ma ei leia, et poliitikud oleksid need, kelle üle kontroll on eelkõige hädavajalik ja seepärast ma nõuan, et kontroll oleks tõhusam ja seega tuleks kaasata rohkem rahapesust ohustatud valdkondi, mitte ainult poliitikaga tegelevaid inimesi. ja nüüd veel paari sõnaga rakendamisest siin võitleme me selle eest, et komisjon kolme aasta jooksul pärast äh, rakendumist ka tõesti annaks meile aru selle kohta, kuidas liikmesriikides neid äh, sätteid on rakendatud ja kuidas äh, on üritatud riske maandada. minu arvates on see tähtis, sellepärast et on tähtis, et me saaksime liikmesriikidelt täpselt informatsiooni selle kohta, mida on tehtud ja siin tekstis äh, siia teksti tuleb sisse kirjutada ka see, et liikmesriigid peavad meile seda informatsiooni andma, sellepärast et meil peab olema kontrollivõimalus ja siis me saaksime selle direktiivi veel kord üle vaadata ja parandada neid kohti, kus see on veel vajalik. suur tänu, härra Peeter Siimon ja nüüd libe komisjonist saab sõna proua Poskurt. Thank you very much, Chairman Salba. suur tänu, härra Salba meie fraktsioon leiab, et äh, muudatusettepanekud näitavad, et äh, huvi on nende registrite vastu tegelike tulusaajate puhul. mina leian, et tegelik, mis peaks olema avalike registritega, meie fraktsioon toetab läbipaistvust, aga me peaksime siiski mõtlema, ähm, milline info peaks olema vajalik me peame arvestama ka sellega, et tegelikult puudutab see küsimus ka andmekaitset ja sellepärast peaksime me mõtlema, mis see registris on avalik ja mis mitte. näen, et on tehtud muudatusettepanekuid artiklite kakskümmend üheksa ja kolmkümmend kohta ja ma loodan, et äh, raportöörid töötavad välja kompromissettepanekud. me ei sooviks tõesti iga muudatusettepaneku üle hääletada, sest paljud neist on sarnased. see võiks Euroopa Parlamendi seisukohta nõrgestada mina isiklikult äh, tegin ettepaneku, millega keelustatakse nende registrite info äh, kommertslik kasutamine selleks, et äh, isikliku info väärkasutust vältida. ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate ja peale selle palusin ma veel ka tugevdada nende inimeste kaitset, kes jagavad rahapesualast infot, need, kes on informaatorid. proua Sargentini tõi sellega välja ja ma tahaksin teada, mida arvab sellest härra Karims, Karims. ja viimane punkt puudutab hasartmänge. ma saan aru, mida te mõtlete. aga probleemid tekivad, kui me räägime spordiga seotud hasartmängudest. sest kui te jätate selle küsimuse liikmesriikide otsustada, siis üks liikmesriik ähm, võib otsustada, et äh, kihlveod või bingomängud on ohutud, aga mõni teine liikmesriik võib öelda, et äh, mõni teine kihlveoliik on ohutu. kuna meil ei ole ühist lähenemist siin äh, Euroopa Liidus äh, Äh, aga samas on tegemist päevakajalise küsimusega liikmesriikides, eriti kuidas võidelda siin äh, mängu tulemustes kokkuleppimise ja spordiga seotud pettuste vastu, siis äh, suhtumine on väga erinev, et mõndades liikmesriikides ei ole see isegi mitte kuritegu. nii et olukord on tõesti raske. ma saan aru, millest te lähtute, aga kuidas seda probleemi lahendada? sest meil ei ole ühist lähenemist ja ma kardan, et see võib äh, endaga kaasa tuua selle, et lihtsalt äh, valitakse äh, tordi pealt välja endale kirsid ja ja spordiga seotud pettuste puhul tõesti olukord on raske, sest on liikmesriike, kus petjad pääsevad karistuseta. suur tänu! Hermin. ja nüüd libe fraktsioonist anname me sõna härra Watsonile. Uh, you, suur tänu, härra esimees, ka mina soovin tänada kahte raportööri suurepäraselt tehtud töö eest selles valdkonnas. minu fraktsioonil on väga hea meel näha, et paljud kolleegid soovivad toetada ja tugevdada äh, riskipõhist lähenemist, meie leiame, et äh, risk on äh, muutuv ja iga seadusandlik projekt peaks olema paindlik ja arvestama sellega. ja tundub, et äh, riskipõhine lähenemine ei ole põhjendamatu. meil on siin tõendeid selle kohta, et rahapesu oht on olemas. me peame aru saama, et liikmesriigid äh, on ise kõige paremini võimelised otsustama, milline on risk selles valdkonnas ja sellepärast me leiame, et riskianalüüsi tuleks läbi viia liikmesriikide tasandil, mitte aga Euroopa Liidu tasandil. aga otse loomulikult komisjonil äh, on siin oma roll mängida samamoodi nagu ka pangandusasutusel sellepärast et äh, meil tuleb kaasata siin ka tööstusettevõtted ja ülejäänud huvipooled. ja me leiame, et äh, on võimalik kasu lõigata sellest, et avalikustatakse kõik need uuringud meile tundub, et äh, komisjoni lähenemine on üpris karmikäeline, eriti mis puudutab hasartmängusid. siin ei tehta näiteks äh, vahet äh, kõrge riskiga nende hasartmänguliikide vahel, mille puhul on kõrge rahapesurisk ja nende puhul, millel pole ja sellepärast me ei ole nõus, et pannakse karmid reeglid kogu sektorile ja sellepärast meie leiamegi, et liikmesriigid ise peaksid otsustama, millised sektorid on kõrge rahupesuriskiga ja millised mitte ja ühtsed reeglid, ühtsed karmid reeglid ei ole kooskõlas selle lähenemisega. toon näite, näiteks äh, internetis äh,, interneti hasartmängud äh, väga paljud maksavad äh, krediitkaardiga. krediitkaardi äh, on väljastanud äh, asutus, millel on kohustus teatada, kui tekib rahapesuoht ja kas äkki tul-, peaksid nüüd siis ka hasartmängupakkujad sama informatsiooni andma? kas see ei ole mitte Äh, liiga kaugele minev lähenemine. ja tõesti, kui on äh, rahapesurisk, siis tuleb neid äh, ettevõtteid vastavalt ka kohelda näiteks on mängud, äh, kui panna paar euromünti masinasse ja siis on võimalik sealt äh, haaratsiga mingi mängukaru äh, välja tõmmata sellest kastist, siis ma arvan, et seda ei saa võrrelda mingite suurte kasiinodega. ma tean, et Soome kolleegid soovivad, et ka mänguautomaadid oleksid kaasatud sellesse Äh, projekti. ma arvan, et selle üle tuleb mõelda ja ma arvan, et väga tähtis on, et äh, me saaksime informatsiooni omandisuhete kohta, täpset informatsiooni ja sellepärast paljud meist toetavad keskregistreid, mõned leiavad, et äh, meil peaks olema isegi tegelike tulusaajate keskregistrid, mis on avalikud. räägitakse ka online rahast e, e-rahast, jällegi tegemist on sarnase tootega, ka siin tuleks riski hinnata ja e, peale selle peaksime me kolmanda e, me leiame, et kolmanda rahapesu direktiiviga on kohustuste ülevõtmine juba korralikult paika pandud, seda ei tule muuta ja me soovime lihtsalt rahapesualased äh, sätted üle võtta me peaksime tõesti hoolitsema selle eest, et me kaitseme ühiskonda karistus, kuritegude eest ja me peame tagama süsteemi stabiilsuse. sellepärast on meil vaja välja töötada õigusloomeline raamistik, mis lubab ettevõtetel kasvada, ilma et nad peaksid ebaproportsionaalseid kulusid kandma. ja sellepärast muudatusettepanekud sada nelikümmend kaks ja sada nelikümmend viis on eriti head ja ma mul on väga hea meel selle üle, mida raportöörid ja variraportöörid on teinud äh, muudatusettepanekute ja kompromissettepanekute puhul ja eriti toetan proua Sargentinit selles osas, mis ta ütles andmekaitse kohta. suur tänu, härra Watson! ja nüüd libekomisjonist saab sõna härra Kööghoop, palun, ECR fraktsioonist. Thank you very much, Chairman. I shall uh, suur tänu, ka mina sooviksin selles küsimuses paar sõna sekka öelda, sest äh, meie fraktsioon on ka sellesse kaasatud kõigepealt tahaksin üles kutsuda saadikuid, et nad ei oleks paindlikkuse osas nii kahtlustata, kahtlustavad. on väga tähtis, et liikmesriikidel on õigus paika panna karmikäelisemad reeglid või madalamad määrad ja riskipõhine lähenemine tähendab seda, et me peaksime reegleid muutma, aga ka suhtumiskultuuri muutma ja paindlikkus lubabki seda. informatsioonivahetuse osas siis see rahapesuga tegelev rakkerühm peaks saama ka informatsiooni vastavatelt ametiasutustelt. me leiame, et liikmesliigriigid peavad hoolitsema ka selle eest, et rahapesuvastane töökond on selline, mille töösse ei sekkuta ja mis puudutab tegelikke tulusaajaid, siis me peaksime mõtlema selle peale, kuidas riiklikud registrid omavahel ühendada või äkki me tahaksime hoopis Euroopa tasandil registri äh, luua. alguses ma leidsin, et äh, riiklikud registrid ja nende ühendamine on hea, aga nüüd proua Sargentiniga räägime ka Euroopa tasandi registrist ja ta on mind veenmas. mis puudutab äh, tegelikku tulusaajat, siis ma tahan teada, kas raportööridel tõesti õnnestub välja leida lahendus. ja siis ettepanek äh, läbipaistvuse kohta on minu arvates väga hea, me peaksime hoolitsema selle eest, et kuritegelikel jõududel on väga raske öö, äh, oma tööd jätkata selles küsimuses. mis puudutab hasartmängu, siis ma leian, et see peaks olema direktiivi kohaldusalas, aga tegemist on väga kompleksse sektoriga ja nagu nad ütlesid, seda tuleb siin mõistlikult kohendada, on tõesti väga suur vahe erinevate hasartmängude ja sektorite vahel erinevates liikmesriikides. mina olin varem minister äh, Ühendkuningriigis ja vastutasin hasartmängusektori eest ja ma leian, et liikmesriigid peavad ise otsustama, mis on nende jaoks kõige parem. ka riskide hindamine on liikmesriikidel kõige lihtsam, seda ütles ka härra Watson ja me peaksime erinevatel hasartmänguriikidel ka vahet tegema. ja lõpetuseks, härra esimees, ma sooviksin siin, et me tõesti töötaksime välja töötavad korralikud lahendused ja me peaksime mõtlema selle peale, et me soovime siin suuri pätte kinni püüda, mitte aga tavainimese elu raskemaks teha. suur tänu, härra Watson. kuue fraktsioonis tundub, et kedagi ei ole kohal, nii et äh, annan nüüd variraportööridele sõna mõlemast komisjonist või vabandust, nemad juba said sõna ja nüüd saab sõna härra Guillaume. proua Guillaume. suur tänu ja ma vabandan juba ette, et enne läks äh, natukene segaseks see, millal ma sõna tahtsin. ma tahaksin tervitada seda algatust, mille komisjon on teinud äh, ja see on väga oluline finantssektoris äh, selleks, et vältida siis pettuseid meie oleme esitanud terve rida muudatuse, muudatusettepanekuid ähm, seinast seina. kõigepealt äh, sularahatehingud, äh, trahvid, äh, režiimi tõhusus ja nii edasi, aga ma tahaksin keskenduda neljale punktile, kui lubate, teen lühidalt, esimene puudutab ähm, sularahatehingutel seatavaid äh, piiranguid, äh, sularaha väljamaksed, siis äh, see peaks olema Euroopa äh, tasandil ühtne, selleks et vältida seda, et inimesed lihtsalt hakkavad liikuma kõige soodsamasse piirkonda. sellest võiksid kasu lõigata kindlasti ähm, kaubitsejad teine punkt, millest väga paljud juba rääkisid, ehk siis riikliku taustaga isikud, siin me peaksime jääma selle sõnastuse juurde, et kõik äh, need äh, riikliku taustaga isikud läheksid võrdse kohtlemise alla, olgu tegemist siis Euroopa Liidu kodanikega või kolmandate riikide kodanikega. nüüd riskianalüüs, äh, siin tuleb rõhuda sellele, et see riikideülene analüüs tuleb siin tuua sisse liikmesriikide poolt nii tõhusalt kui võimalik ja eriti kõrge riskiga olukordades ja nüüd tegelik tulusaaja väga paljud ütlesid, et äh, on väga palju selliseid sektoreid, kus äh, risk rahapesuks äh, ja kuritegelikuks tegevuseks on suurem ja me peame tooma need sektorid välja. ja selleks oleks minu meelest kohalik register, mis on kesksel tasandil koostatud ja juurdepääsetav kõigile, oleks väga oluline. on oluline, et meil oleks see register tegelike tulusaajate kohta selleks, et võidelda rahapesu vastu ja see peab puut-, puudutama siis nii ettevõtteid kui ka truste ja siis nüüd äh, harmoniseerimine ähm, näiteks andmete kogumine ning infole juurdepääsetavuse küsimus, see peaks olema harmoneeritud ja loomulikult äh, tuleb tagada see, et see register äh, ähm, jälgiks isikuandmekaitset sätteid ja sellest on mõned kolleegid juba rääkinud, nii et väga kiirelt nüüd sellest, millest ma tahtsin rääkida, millele eriti rõhku panna. suur tänu, proua Guillaume sõna on soovinud praeguseks proua Wikström ja äh, veel üks kolleeg, proua Lulling soovib veel sõna. nii et kõigepealt siis proua Wikström. suur tänu! Äh, ma tahaksin äh, tänu avaldada meie kahele raportöörile, kes on mõistagi ära teinud väga hea töö nende oluliste dokumentide osas ma tahaksin keskenduda oma poolt omalt poolt sellele, kui oluline on avalike registrite tähtsus, ka mina olen siin esitanud mõned muudatusettepanekud, selleks, et riiulifirmade kasutamist vältida ja seda, et nad hakkaksid Euroopas ümber kolima, on neid registreid vaja, see tõstaks kindlasti kvaliteeti, ajakirjanikud, kodanikud või vabaühendused saaksid hoida ettevõtetel silma peal, ka Korrakaitseamet ametkondadel oleks lihtsam rahapesu kuritegevuse vastu võidelda ja oleks selge kõigile et eh, nii ettevõt- kõigil oleks lihtsam ettevõtte omanikke välja selgitada. riiulifirmasid kasutatakse just nimelt maksudest kõrvalehoidmiseks ja rahapesuks tihti. me peaksime võltima selle, võitlema selle vastu ja rõhutama sellele, kui oluline on läbipaistvus ettevõtete juhtkondades. seda on nõudnud G kaheksa kohtumised ja Inglismaa ja Prantsusmaa on juba Äh, avalikuks äh, teinud need äh, registrid ja teised liikmesriigid peaksid eeskuju järgima. mina kutsuksin üles meie kahte raportööri keskenduma avaliku sektori olulisusele ja sellega ma ka nüüd siinkohal piirduksin, suur tänu. suur tänu, proua Wikström. härra Smith. suur tänu, härra esimees, suur tänu mõlemale raportöörile ma olen täiesti nõus eelkõnelejaga avaliku registri osas, aga ma teeksin siin ka nüüd ühe isikliku avalduse. ma tõesti arvan, et rahapesu äh, on äh, järjest suuremaks probleemiks kasvamas. see olukord on palju traagilisem, kui äh, meile siin praegu tundub. eelmisel nädalal või isegi sellel nädalal tuli infot selle kohta, et isegi Hispaania kuninglik perekond on asjasse, asjaga seotud äh, Te siin ütlete, et te ei äh, mängi hasartmänge. mina mängin äh, näiteks igal äh, nädalal, on Aasia sündikaadid, kes lepivad sohi korras kokku mängu tulemuste osas, võltsivad ühesõnaga ja kasutavad seda tohutult ära, see on tohutu mõõtmetega operatsioon see on tegelik rahapesu ja ärgem olgem naiivsed, ulatus peab olema riigiülene Te võite öelda, et äh, Iiri valitsus peab oma hobuse võiduajamise eest ise hoolt kandma, nii nagu eelmine volinik ka ütles, aga kas sellest piisab? Äh, mina võiksin ka seal äh, hobuajamistel kihla vedada ja peab olema see piiriülene online hasartmängud ja nii edasi, see on tohutu sektor ja me peame olema siin karmisõnalised selles ajutises äh, Krimm või ütleme siis kohe kuritegevuskomisjonis räägiti rahapesust ka ja seisukohad kujunesid väga selgelt välja ja ma kutsuksin üles meie raportööre olema aktiivsemad ja võib-olla ka äh, valmis rohkem ulatust laiendama, eriti sportmängude ja hasartmängude suunas, sellepärast et meid lollitatakse iga jumala päev. see on jumala kindel minu esimene töökoht kuuekümnendatel aastatel oli just nimelt äh, äh, hobuste äh, võiduajamise juures ja ma tean täpselt, mis seal toimub. nüüd annaksin sõna proua Lullingule. jah eelmisel kohtumisel istusin ma teie asemel siin majanduskomisjoni ees esimehe kuhul kohal ja mul on veel väga hästi meeles, mis arutelusid seal peeti, aga ma usaldasin äh, härra Engelit, Luksemburgist pärit äh, kolleegi, kes on variraportöör, et ta sellega tegeleks. aga kahjuks ta täna ei saanud osaleda meie kohtumisel. ma tahaksin öelda härra Karinšile et ma usaldan teid täiesti ja et ma arvan, et me peaksime siiski maa peale jääma ka selles valdkonnas. ma tahaksin paari sõnaga rääkida nendest registritest, ma toetan registrit, see on äärmiselt oluline, et need registrid loodaks ja see annaks pankadele kellel on üsna tihti raskuseid leida, et kes on tegelik äh, konto omanik. Äh, ja pankadel on väga raske oma rolli rahapesuvastases võitluses mängida, nii et ma toetan registrit, aga ma ei arva, et meil peaks olema avalik äh, register, et ükskõik kes võiks äh, seal vaadata ajakirjanikud, tagatreplejad, ähm, sellepärast et äh, nendes registrites äh, on palju infot, mida on võimalik kuritarvitada ja see oleks küll väga kahetsusväärsete tagajärgedega. ja sellepärast ma tõesti loodan, et te leiate lahenduse, mille, mis tagaks selle, et see register oleks juurdepääsetav äh, kõigile neile, kellel seda on vaja. kõik äh, pädevad asutused. aga ma sugugi ei arva, et meil oleks vaja avalikku registrit. nüüd siin öeldi, äh, nii nagu ka härra Siimon, et riikliku taustaga isikute küsimus tuleks reguleerida ka siin, kui ainult poliitikud on äh, riikliku taustaga isikud, siis äh, sellel oleks väga tõsiseid tagajärgi. sellepärast, et kui tõesti, kui me nõuame selles valdkonnas, sellepärast et me tahame täielikku läbipaistvust, äh, kui me tahame puhtaid saadikuid, siis äh, kaasneb sellega see risk, et ei ole üldse inimesi, kes on pädevad, kes tuleks äh, ja pakukski ennast sellistele ametikohtadele välja. meil on juba äh, väga kurbi näiteid selle kohta, kuidas mõnedes riikides lihtsalt hirmutatakse inimesed poliitikast ära. ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Siimon, aga mõelgem sellele, et millised on tagajärjed, kui te nõus kahekümne, kahesaja kahekümne seitsmenda, kahesaja kaheksakümne, kahekümnenda kaheksanda muudatusettepanekuga härra Si-, Siimonilt. on teised muudatusettepanekud, mis on olulised, aga aja kokkuhoiu huvides ma nendest rohkem ei räägi. aga on oluline see, et meie selles valdkonnas äh, konkureerime kolmandate riikidega. mina tahaksin teada, millised on seadused kolmandates riikides. üsna tihti on need kolmandad riigid meie sõbrad, aga tihti ka meie konkurendid. ja kui meie siin toodame seadusandlust, mille tulemuseks on see, et isegi investorid, kes on ausad, ei taha enam Euroopa Liidus investeerida siis äh, tuleb olla ettevaatlik. siin parlamendis on praegu selline tendents peale suruda reegleid, mis üsna tihti annavad lõpptulemuseks selle, et ausad kolmandate riikide investorid ei tahagi enam siia tulla, sellepärast et äh, me nõuame neilt äh, liiga palju. nii et mina tahaksin küll teada, millised on reeglid teistes riikides, kolmandates riikides, kes on meie otsesed konkurendid ja kas te näete selles üldse probleemi? sest et sellest sõltuvad ju ka töökohad, näiteks kasiinodes. ma ka ei ole kasiinoekspert. mina, kui ma olen kümme eurot äh, kulutanud, siis ma lõpetan ära. Luksemburgis on ka kasiino. Äh, nüüd lõpuks äh, kaua ei olnud meil ühtegi äh, Äh, sest see oli keelustatud. nüüd äh, meil on üks ehitatud, äh, sellepärast et lihtsalt naaberpiirkonnad pakkusid liiga tugevat konkurentsi, üle piiri võis kohe minna, siis ehitati ka meile. mina olin siis veel Rahvusparlamendi liige me tegime ühe järeleandmise ühele kasiinole Luksemburgi ehitamiseks, aga mina üle kümne euro panuseid ei pane, nii et mõelge konkurentsile, suur tänu. suur tänu ja mul on väga hea meel, et te nüüd lõpetasite oma kõnesõnavõttu, aga annaksin sõna äh, komisjonile lühidalt uh,. suur tänu. ma sooviksin lihtsalt äh, rääkida viiest punktist lühidalt. kõigepealt, kõigepealt äh, siis avalikud registrid mis puudutab siis sihtasutusi ja trusti ja nende omandit, me toetame täielikult äh, Ähm, läbipaistvust ja avatust äh, kõigi selliste asutuste nagu sihtasutuste ja trustide omanduse osas me ei ähm, teinud äh, oma erialases ähm, ettepanekus selle äh, kohta ettepanekuid, kuid oleme selgelt juba öelnud, et oleme selle poolt, kui sellised aspektid lisataks direktiivi. samuti peaks olema teatud äh, Ehm, eh, peab tegema kõik selleks, et see informatsioon, mida registrites ehm, ehm, eh, säilitatakse, oleks usaldusväärne ja äh, ajakohane ning äh, samuti need äh, institutsioonid peavad tegema siis oma olukorra ja vastutuse määra kliendile selgeks. samuti tuleb äh, mõelda selle peale, kui suures äh, ulatuses äh, need registri need detailid peavad avalikkusele kättesaadavad olema. teine punkt, mida ei ole siin tõstatatud, kuid mis on siiski muudatusettepanekutes, see puudutab, et kasuliku omandi definitsioon. võttes nüüd arvesse, mis on esialgses ettepanekus öeldud, siis tegeliku tulusaaja küsimus Eh, siis eh, me oleme arutelus öelnud, et eh, siin on teatud raskusi ehm, praeguse definitsiooniga. siin on kompromiss muudatusettepanekut, mille esitas härra raportöör kaks, muudatusettepanek kakssada kaksteist, mis peegeldab väga hästi nõukogu poolt arv-, esitatud ettepanekut, meie toetame seda. nüüd veel üks küsimus, mis puudutab hasartmängusid. siin on Eh, komisjoni seisukoht on eh, olnud selline, et eh, üritame palju üldisemalt ja laiapõhjalisemalt tegeleda kõigi hasartmänguvormidega ja võttes arvesse, et riske, riskidest ei saa rääkida ainult kasiinodest, nagu seda tegi, tehti rahapesudirektiivi juures, siis oleks väga oluline, et meil, et Eh, reeglid viidaks sisse võimalikult proportsionaalselt ning samuti tuleks eh, võimaldada liikmesriikidele eh, reguleerida asja riiklikul tasandil, kuid seda ainult tõestatud riskide puhul. mis puudutab riskihinnanguid, siis siin on see küsimus samuti tõstatatud olnud riskianalüüs on väga oluline osa riskidel põhinevat eh, lähenemisest. komisjon oleks, eh, võiks olla avatud eh, koordineerimistöö tegemisel, et vaadata riigiülest, vaadata üle riigiülene riski hinnang, kuid komisjon ei ole võimeline tegema seda üksi. kindlasti peaks ka liikmesriikide eksperdid töös äh, osalema äh, toetuseks äh, komisjoni ekspertide rühmale ning loomulikult teeksime koostööd Euroopa järelevalveasutusega, Europoliga ning võtaks arvesse ka olemasolevaid riikide riskihinnanguid. nüüd, mis puudutab andmekaitset, siis komisjon mõistab ning toetab äh, Euroopa Parlamendi eh, jõulist seisukohta andmekaitse küsimustes. loomulikult peaks eh, asi olema võimalikult hästi tasakaalus, et eh, ei takistataks rahapesuvastast see võitluse eesmärke. meie soovitaksime, et järjepidevuse ja selguse pärast oleks hea, kui andmekaitsesätteid oleks võimalik toetada ning äh, Ehm, et me ei hakkaks teksti liialt laiali eh, vedama eh, just andmekaitse pärast. nüüd, mis puudutab andmesäilitusperioode, siis eh, siin on mainitud kõigest ühes muudatusettepanekus kahte aastat, meie leiame, et see ei oleks piisav sest näiteks finantsluureüksused ei saaks tagasisidet piisavalt ning äh, väga olulist äh, infot võib seega äh, kaduma minna. me arvame, et juhtumipõhised põhjendused ähm, andmete säilitamiseks võiksid olla, võiks olla väga suur koorem. suur tänu ning võimalik sõna-sõna raportööridele kõigepealt järvelt härra Karins ja siis proua Sargentini. palun rääkige, rääkige kiiresti, sest meil hakkab aeg otsa saama. suur tänu, suur tänu teie kommentaaride ja arutelude eest. peaksime meeles pidama seda, et kokkuvõttes, kui me selle eh, direktiivi vastu võtame, siis ei kao ära rahapesu probleem ega ei kao ka ära Eh, ka eh, maksudest eh, kuritegelikku kõrvalehiilimist. ees, selle seaduse eesmärk on lihtsalt kurjategijate elu raskemaks muuta. peame arvesse võtma ka seda, et seaduskuulekas kodanik ja ette ja samuti seaduskuulekas ettevõte ei peaks selle pärast Ähm, äh, kannatama, me soovime karistada kurjategijaid, mitte selliseid äh, kodanikke või ettevõtteid, äh, kes, ähm, kes on enamus umbes üheksakümmend viis kuni üheksakümmend üheksa protsenti ettevõtetest on väga seadusekuulekud, kuid mõned erandid rikuvad seadust, kuid valdav esa, osa VKE-dest näiteks, äh, kelles, kus töötab kümme või vähem inimest, minu kodumaal on üheksakümmend üheksa protsenti ettevõttest sellised, nende ei, ei tegele rahapesuga. Nad üritavad lihtsalt kuidagi hinge jääda, ellu jääda. see on selline üldisem punkt. meil äh, on äh, siin head alused edasiseks aruteluks, kuid sooviksin rääkida sellest, mida ütles Peter Siimon kaks kakskümmend viis kuni kaks kakskümmend seitse, kaks kakskümmend kaheksa muudatusettepanekut. tegelikult need mõtted on huvitavad, ehk siis eh, eh, poliitiliselt nähtav isik, minu jaoks see tähendab seda, et meie oleme eh, me oleme korruptsiooniriskiga isikud, kui keegi makstakse poliitikule, see poliitik võib vasta, äh, võib võtta vastu otsuse, mis äh, on ainult ühe huvigrupi huvides. nii et äh, meie otsused on väga kaugeleulatuvad tagajärjega, kuid mõelgem näiteks suurte rahvusvaheliste ettevõtete peale, IBM, Siemens või teised. Nende peadirektorid on mõnes mõttes vähem äh, Äh, vähem äh, võimsad, äh, vähem mõjukad kui mõned, kui poliitikud. Nende, kes, nemad tegelevad sellega, kas nad saavad midagi müüdud või ostetud. Nemad ei saa, ole need, kes saavad mänguväljaku nii-öelda teistele ette valmistada. nii et nemad äh, võivad olla nii-öelda altkäemaksu andjad, aga mitte vastuvõtjaid. nii et ma ei tea, kas me sooviksime seda eh, riikliku taustaga isiku eh, küsimust eh, või koduriigi riikliku taustaga isikut, kas me soovime selle käsile võtta praegu. küsimus on ju selles, et mis on oluline, kui suur ettevõte on oluline nii et mm, minu meelest äh, on, minu meelest see mõte iseenesest pole vale, kuid ma mõtlen selle peale, et kui me selle Pandora laeka avame, siis siis äh, me lähme nagu liiale, nagu Astrid ütles, et me Äh, teeme rohkem, kui me teha kavatsesime. Teie muudatusettepanekud äh, olid äh, minu, jäid mulle meelde, sest nad olid vägagi originaalsed. ma esimene mõte oli, et hullumeelsus. teine mõte oli, see oli tegelikult mõistlik. kui kolmandaks, kuidas me suudaks seda isegi sõnastada, kui me, isegi kui me tahaks. suur tänu ja lõpetan. suur tänu, härra Karis ja proua Altieri. Argentiini parandab kõnelejat vabandust, ütleb äh, esimees. ma, ma olen tähelepanelik kuulaja. kaks küsimust, avalik, küsimust, avalikud registrid. rääkigem selgelt, kui asi puudutab avalikke registreid või äh, ligipääs avalikele registritele, siis äh, peame tegema kõik selleks, et registritel on ainult selline informatsioon, mis on rangelt vajalik nii piiratud kui vähegi võimalik. selleks, et äh, kaitsta inimesi, kes nendes registrites on, äh, üldise andmekaitse põhimõtetest lähtudes äh, ei säilitata andmeid, mida selle konkreetse ülesande tegemiseks, elluviimiseks vaja oleks. nii et see on selline põhimõte, mida järgides võime kompromisside suunas edasi liikuda et registrid oleks siis võimalikult avalikud. samuti on mul hea meel selle üle, et volinik Barnier eh, toetab ehm, avalikke registreid, kuid ta sooviks, et nad oleksid väga ajakohastatud, ma olen sellega täielikult nõus. kuid see on tehniline küsimus, mis tuleb lahendada võimalikult kiiresti. ja see ei ole argument, kui me ütleme, et et, et seda lihtsalt öelda, et lihtsalt küll seda tehakse, selle eest, see pole piisav, sest liikmesriigid ei see teda ja kui meil register üldsegi on olemas, siis see ei tähenda seda, et, et, et mingisugused uurimused, mille mingi ettevõte teeb, et see lihtsalt kuidagi haihtub ära. me peame kõik kindlaks tegema selle, et äh, see info, mille põhil töötatakse, et see oleks korrektne. nüüd äh, me peame nüüd liikuma edasi riskipõhjalisele, põhjalisele lähenemisele, see oleks äärmiselt äh, efektiivne, palju tõhusam selleks, et kurjategijaid tabada, kuid see tähendab seda, et riskiga tegeletakse riiklikul tasandil. selle tõttu me jätsime kõrvale kogu äh, Eh, jätsime kogu hasartmängude teema kõrvale, me ei parandanud seda, mida komisjon ütles, sest see on erinev liiki põh-, riigiti. Eh, näiteks eh, ka online hasartmängud ja offline hasartmängude küsimus. suur tänu, proua Sargentini. ja ma veel kord vabandan. hääletus toimub kahekümne teisel jaanuaril ning nüüd ma annan sõna kallile kolleegile proua Kallile. Uh, jah, me peame nüüd minema siis edasi järgmise punkti juurde. siin on härra Siimon ja härra Kirkop äh, raportöörid, see nüüd puudutab siis rahaülekannete määrust. kolleegid, meil ei ole väga palju raha, vabandust, aega, kakskümmend minutit, mis tähendab seda, et ma olen täna väga karm, viis minutit kaasraportöörile Äh, härra Nitras, äh, Poskurt äh, ja Sargentini on kohal, nemad saavad variraportööridena kaks minutit ja kes soovib päris, pärast raportööri sõna, kas on teie seas kedagi? kui ei, siis sellega on kõnelejate nimekiri nüüd lukus ja keegi rohkem sõna ei saa. ja ainult komisjon saab veel sõna. härra Siimon. härra Peeter Siimon, palun, saab sõna nüüd jah, äh, äh, suur tänu. vabandan. Given... vabandan Moika nimel, sellepärast et ta ei saanud tulla. tal sündis tütar, nii et palju õnne talle tütre sünni puhul ja ta andis mulle teada sellest, mida ta arvab olukorrast selle direktiivi puhul. ta tänab kõiki äh, kolleege muudatusettepanekute eest, samamoodi nagu ka kaasraportööri härra Köökhopi suurepärase koostöö eest suur muudatusettepanekuid läheb samas suunas nagu ka raport iseenesest ja Moikal on väga hea meel, et andmekaitse peatükki tugevdatakse veelgi muudatusettepanekute kaudu. ta siiski sooviks korrata veel kord, kui tähtis on äh, raha tagasisaatmise sektor äh, Euroopa Liidus ja sellepärast on väga tähtis äh, kan-, kaitsta seda sektorit. miks me, meil on väga tähtis võidelda varimsektori vastu. sellepärast äh, ühisraporti ettepanekuga tehakse ettepanek, et sõltumatu teatud äh, maksed, mida ei tehta pangaarve kaudu, peab te-, selle puhul peab teenusepakkuja saama täielikku informatsiooni nii makse kui ka maksesaaja kohta. kui aga on tegemist maksega, mis on vähem kui tuhat eurot, siis on tähtis teada äh, seda, kes oli makse tegija. ja teine märkus tema poolt äh, puudutab liidu siseseid ja liidu väliseid ülekandeid ta on nõus äh, komisjoniga, et SEPA süsteem Euroopa Liidus tagab äh, informatsiooni kogumise ja see süsteem on piisav ja info on olemas juba praegu, kui leitakse rikkumisi sellepärast ei ole mõtet siin äh, liidusisestele ülekannetele peale panna veelgi rohkem kohustusi, sellepärast et see oleks vastuolus praegu juba väga hästi toimuva uh, remarks, uh, behalf... Need olid märkused äh, Moika poolt ja veel kord palju õnne talle. ma eeldan, et ta ühineb meiega võimalikult kiiresti jälle ja lõpetab selle teema arutamise. suur tänu, härra Siimon, ka meie poolt palju õnne Moikale ja härra Köökhoop, palun. Thank you very much, chairman um,. Can I begin my remarks? suur tänu, ma lisaksin ka oma märkused raportöörile ning palju õnne tema uues olukorras. me tegime tublisti edusamme selle raportiga ning ma loodan, et me saada, saame ka hea tulemuse hääletusel. eelkõige on oluline rääkida sellest, miks me sellest ettepanekust äh, räägime. Äh, siin äh, on ju tegu fondide tuvastamisega ning äh, informatsiooniga, mis nendega kaasas käib, mida kõrgem on risk, seda rohkem on vaja kontrolle. Need muudatused, mis selles paketis on välja pakutud, äh, on, äh, liiguvad siis riskipõhise hindamise suunas ning ma toetan sellist lähenemist. FATF e rahapesuvastane töökond on väga palju juba ära teinud, kuid me ei tohiks hakata jalgratast leiutama. komisjon on teinud omapoolsed ettepanekud, mõtmed, valdkonnad olid äh, meile äh, väga huvitavad, kõigepealt äh, lävendid, minu meelest tuhandeeurone lävend, mis praegusel hetkel kehtib, peaks jääma osaks ettepanekust. loomulikult paindlikkus on Äh, lahutamatu osa sellest, et ülekanded, mis sellest äh, ärapoole jäävad, mis võivad tunduda kahtlused, et see võiksid samuti saada üle vaadatud. nüüd äh, mõningad muudatusettepanekud soovivad lävendid ära kaotada, mis lihtsustamatud lähenemise ülekannete puhul ta, muudaks keerulisemaks. praegusene süsteem on olnud ühtne lähenemine Euroopa Liidus Euroopa Liidu rahapesuvastases eh, süsteemis. Eh, praegune eh, uus, see ettepanek muudaks olukorra palju keerulisemaks teenuste pakkujatele ning samuti muudaks konkurentsivõimelise hinnapoliitika võimalduks. praegusel hetkel on võimalik teha madalama hinnaga alternatiivseid pakkumisi, seega ma ei seitsekümmend kaheksa, kahe, kaheksakümmend, kaheksakümmend seitse, üheksakümmend, üheksakümmend üks, üheksakümmend kaks, mille eh, proua kuulaja eh, esitasid. viiskümmend, viiskümmend üks ja viiskümmend kaks ja viiskümmend kolm, mille esitasid proua Intveli ja proua Sargentini, härra De Varas ja härra Durante Filidis mm, muudavad ära viited eh, põhjenduspunktis seitse üheksakümmend viis, nelikümmend kuus, et see Euroopa Komisjon, sest äh, on siiski oluline, sest see küsimus, mille ta tõstatab, on väga äh, asjakohane. see puudutab äh, siis ülekandeid kolmandatesse riikidesse, mille kaitsetasand ei ole piisavalt kõrge. see aitab neile lisakontrolli, et garan-, et garan-, tagada garantiid päringute puhul samuti see eh, eh, puudutab andmete kogunemi-, kogumist, eh, mis toimub siis samaaegselt kui andmekogumine kaubanduslikel eesmärkidel. peale selle see kaitseb indiviidide huve, teeb see kõik selleks, et, et andmesubjektid, et neid teavitataks. see on ilmselt kõik, mis ma soovin öelda. ootan huviga koostööd Eh, teiste fraktsioonidega, olen optimistlik, et me suudame leida sobiva lahenduse ning soovan, eh, soovin sisse viia võimalikult palju eh, muudatusettepanekuid, vähemalt nii palju kui võimalik on. suur tänu ja nüüd variraportöör Rahvapartei, härra Nitras, palun. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Staram się zmieścić w tych dwóch minutach, które prosiła Pani. Dlatego e, chciałem powiedzieć... Suur tänu, härra esimees. Üritan teha lühidalt. oma muudatusettepanekutega üritasin ma informatsioonivahetuse kohaldusala suurendada. seda Euroopa Liidu siseste kannete puhul. ma tahaksin teie tähelepanu pöörata ka muudatusettepanekule seitsekümmend kaks, kus ma ütlen, et määruse kohaldusala tuleks laiendada ka, kaasates ka tarbijad. artikkel kolm ei kata juriidilisi isikuid. ma suure huviga vaatasin erinevaid tehtud muudatusettepanekuid ja mul tuleb tunnistada, et suurem osa neist lähevad samas suunas ehk siis, et meil tuleb parandada andmekaitset. ja peale selle tuleb hoolitseda ka selle eest, et andmed oleksid äh, päevakohased. see on ka väga tähtis, kui me tegeleme tarbijate andmetega väga tähtis on ka, kui meil oleks üks identifitseerimisnumber. mis puudutab äh, erinevaid lahendusi, siis äh, härra Kiigolt, härra Tavares ja proua Sargentini sada kakskümmend neli muudatusettepanek on väga huvitav. nimelt, et Äh, tuleks äh, mõelda õigusriikide, õigussüsteemide harmoniseerimise peale Euroopa Liidus. ma ei ole päris kindel, kuidas on seda võimalik teha, kuidas me saaksime selle ettepaneku rakendada nendes riikides, kus sarnaseid süsteeme pole olemas. mulle meeldib väga see, et mõned saadikud toetavad lihtsustatud äh, andmevahetust. ja ilmselgelt tuleb edastada makse tegija nimi, aga ma ei tea, kas äkki läheb artikkel viis siiski liiga kaugele. suur tänu ja nüüd sotsiaaldemokraatide variraportöör proua Poskurt, palun. suur tänu mina tahaksin toonitada, et meie toetame proua Kleeva lähenemist, härra Siimann tõi selle juba välja. aitäh, proua Poskurt! rohelised, proua Sargentini. suur tänu! suur tänu Timothy Kirkhope'ile libe raportöörile ja proua Kleevale majanduskomisjonist. mina pean edastama kolleeg Rui Tavareši vabandused, tema on variraportöör majanduskomisjonis ja ta soovib välja tuua kaks punkti. me leiame, et väga tähtis oleks et äh, maksesaaja ja maksetegija oleksid identifitseeritavad, me toome selle välja ka oma muudatusettepanekus seitsekümmend ja see on tähtis ka selleks, et oleks võimalik äh, viia läbi uuringuid rahapesu ja terrorismivastases võitluses. me leiame, et on tähtis alu-, alustan uuesti Timothy Kirkhope äh, tegi kommentaari muudatusettepaneku viiskümmend üks äh, kohta, kus me piirame võimalusi saata informatsiooni kolmandasse riiki, kus andmekaitsestandardid ei ole nii head kui Euroopa Liidus. meie jaoks on see väga tähtis me, ma kardan, et me tegelikult õõnestaksime kõiki oma ettepanekuid andmekaitse osas, kui me lubaksime lasta äh, isikuandmeid lihtsalt saata kolmandatesse riikidesse, ilma et me saaksime tagada, et seal oleks andmekaitsestandardid sama kõrged nagu Euroopa Liidus ja sellepärast me tegime selle muudatusettepaneku ja kolleeg Sofi Inhetfeld äh, samamoodi on sarnase ettepaneku teinud selleks, et see õigusloomeline projekt kujuneks edukaks, on väga tähtis äh, selgitada andmekaitse küsimused, samamoodi nagu ka informaatorite küsimus, mis on tõesti väga tähtis küsimus, mille kohta me oleme ka teinud muudatusettepanekuid. suur tänu, proua Sargentini, kuna rohkem variraportööre pole siin kohal ja mitte keegi teine pole sõna soovinud saada, siis palun komisjon. Thank you, madam chair, I will try and be as brief as possible and, and respond to suur tänu, ja üritan võimalikult äh, lühidalt vastata tõstatatud küsimustele. kõigepealt, et äh, me peame makseteenuste direktiiviga äh, kooskõlas olema. jah, terminoloogia osas on see ka tõesti nii, aga me peaksime olema ettepanekud, sellepärast et makseteenuste direktiivis ei ole kõik eesmärgid samad nagu siin puhul ja eriti ma räägin siin sellest äh, Äh, makseteenuste identifitseerimisvõimalusest ja see ei lase meil identifitseerida makset ja makse ise sisaldab äh, rohkem informatsiooni makse tegija ja maksesaaja kohta. ja ma arvan, et see võib endaga kaasa tuua probleeme, kui me soovime olla kooskõlas rahvusvaheliste standarditega mis puudutab äh, makseid alla tuhande euro ja erandi tegemist neile. me kardame, see tõstab riske oluliselt, me peame siiski rahvusvaheliste standarditega olema kooskõlas ja siin toodi välja kartusi, et ilma selle piirmäärata võib teatud äh, maksed, võivad teatud maksed minna üle äh, varisektorisse. ettepanek äh, riikideülene sisemaksesüsteem ära kaotada tegemist on äh, sepale äh, lisatud alternatiiviga ja me ei tea, kas äh, sellised põhjalikud süsteemi muudatused arvestavad ka sellega, et rahapesuvastane töökond on öelnud, et selline rahvusvaheliste standarditega lähenemine on õige me peame hoolitsema toimiva süsteemi eest on väga tähtis ähm, mitte teha muudatusi, isegi kui nad on väikesed, äh, juhul kui nad võivad tegelikult süsteemi toimimist tõkestada või kulukamaks muuta. härra Siimonit ei ole enam kohal, siis annan sõna härra Köökhobile. Um, immediately... Äh, ja mina annan sõna uuesti üle teile kohe ma kuulasin ära kõik äh, kolleegid, äh, nende esitatud märkused, võtan nad arvesse ja äh, kaasraportööriga teeme tihedalt koostööd selles küsimuses ja ma loodan, nii nagu ma ütlesin varem, üritame jõuda mõistliku tasakaaluga lahenduseni ja suur tänu komisjonile teiepoolse sõnavõtu eest täna. suur tänu, ütleb proua esimees selle arutelu eest, hääletame kahekümne teisel jaanuaril ja kena lõunat meie jätkame täna libekomisjonina kell neliteist null null pärastlõunal, suur tänu!